selle kalendriga on nõus kõik äh, fraktsioonid. teine punkt, Bulgaaria ja Rumeenia liitumine Schengeni alaga, sellealasele debatile lisatakse ka ALDE, kuue NGL ja EFD fraktsioonide resolutsioon, äh, suulised küsimused. kolmas punkt, äh, Jeemeni ja Bahreini olukorraalane debatt on laiendatud ja hõlmatakse siia arutella ka olukord Süürias ja e- Egiptuses. neljandaks, komisjoni kõrge esindaja ja komi-, ühtlasi komisjoni asepresidendi avaldus äh, Ukraina kohta tuleb äh, päevakorra lisandusena pärast arutelu olukorra kohta Jeemenis, Bahreinis, Süürias ja Egiptuses ja resolutsioon ei to-, resolutsioonialane hääletus ei toimu mitte homme, vaid oktoobri teisel täiskogus. täna siis kõrge esindaja teeb omapoolse avalduse, kuid resolutsiooni osas hääletame järgmisel täiskogul. üheminutilised sõnavõtud on täna päevakorras kohe pärast Ukraina punkti ja veel meie tänane istung äh, lõpeb kell kakskümmend kaks null null ehk hiljem kui esialgu planeeritud. homme, neljapäev, proua Bowlesi raport Euroopa Keskpanga juhatuse liikme nimetamise kohta tuleb äh, hääletuste juurde lisaks äh, muudatusettepanekute tähtaega ei ole, need on muudatused, mille fraktsioon on kokku leppinud, kellel on, kas kellelgi on märkuseid, tundub, et ei sellisel juhul jõuame me siis selleni, et siiski, proua härra Kolnis suur aitäh, härra president, mul on üks märkus tänase päevakorra kohta. siin on ette nähtud arutelu olukorra üle Jeemenis ja Bahreinis ning äh, see puudutab nüüd ka Süüriat ja Egiptust, need küsimused on äh, väga olulised, aga me räägime siin riikidest, äh, keda me ei saa otseselt mõjutada. meie nimel praegu, härra president, Euroopa riikide relvajõud NATO käsu all jätkavad Liibüas tapmisi ning tapetakse endise režiimi liikmeid. see läheb väga kaugele ÜRO mandaadist, ma ei tea, kui palju praeguseks on ohvreid äh, ja ma ei tea, kui palju on Euroopa pommide ohvreid eh, neis piirkondades, me peame selle küsimusega tegelema, me ei ole lihtsalt NATO ja Ameerika Ühendriikide eh, kannupoisteks. suur tänu selle märkuse eest, eh, härra Kolnis. aga nüüd Euroopa Rahvapartei resolutsiooni juurde tuleksin, mis puudutab äh, resolutsiooni eelnõude tähtaega, nimelt äh, Jeemeni ja Süüria ja Egiptuse alase äh, debati puhul. Euroopa Rahvapartei on palunud